Euh, kallid kolleegid, tere hommikust! alustagem oma tööd. ja, ja alustagem päevakorrapunktiga number kaheksa. tööhõive võimaluste arendamine uue säästva majanduse raames. see on omaalgatuslik raport, mille on koostanud Elizabeth Schröder ning sellele raportile on esitatud sada kolmkümmend kuus muudatusettepanekut, nii et arutelus on, on üsna suur teema. Also ich muss mich bedanken für das große Interesse on äh, der äh, ma tahan tänada teid selle suure huvi eest, mida te olete üles näidanud ja nende paljude muudatusettepanekute eest enamik neist on head, on ka mõned kustutused, mis on välja pakutud. ja võib-olla kõigile kõik ettepanekud ei muutu, aga ma arvan, et põhimõtteliselt on kõik need tehtud ettepanekud head. ja me juhatuses üritasime koondada neid et-, ettepanekuid, leida kompromisse, võtta elemente erinevatest ettepanekutest ja koondada. meil on viis komisjoni, kes on oma arvamuse avaldanud ja ka seal on iga komisjon välja pakkunud nii umbes kuuskümmend muudatusettepanekut. nii et me vaatasime, kuidas hääletused toimusid nendes komisjonides ning oleme koostanud esialgsed nimekirjad hääletusest. ITRE on meie jaoks väga oluline komisjon ja ka nemad tegid terve rea ettepanekuid. ja paljud neist on väga tugevad sisulised muudatusettepanekud. ma juba kirjutasin ka variraportööridele Mm, ja ütlesin, et me ei saa veel kompromisse eh, sõlmida, me peame veel tööd tegema ja eh, mis puudutab raamtingimusi, energiat, tööstuspoliitikat, siis nendealased kompromissid ei olegi vajalikud, sest võib-olla ITRE eh, on juba ise niivõrd suurepärased ettepanekud välja pakkunud. aga see töö ei ole veel lõppenud, nii et võib-olla selle nädala lõpul või järgmisel esmaspäeval saan ma teha ettepanekut kõikidele variraportööridele, et nad siis vaataksid üle minu soovitused, äh, tuginedes tehtud muudatusettepanekutele ja siis edasi saab nende kallal töötada juba järgmisel nädalal. siin on väga palju materjali, mis tuleb läbi töötada, läbi mõelda kõigepealt äh, ja ma vaatasin ka üksiku muudatusettepanekuid, mitte neid, mida koondada annab. aga ma ei ole kogu seda informatsiooni veel laiali jaganud teile. aga teil on kindlasti tähtis teada, et ma olen alati valmis teiega eraldi teie muudatusettepanekuid arutama, kui tegemist ei ole variraportööridega. ja aga vaadake ka üle, kas äkki teie ettepanek ei ole juba kompromissi sisse läinud. Mm, ja kui ei, siis me oleme, olen valmis teiega ükshaaval läbi arutama. ma ei arva, et me peaksime ehm, jagude pealkirju muutma. Need ma tahaksin jätta nii, nagu praegu on. aga ma teen ettepaneku, et variraportöörid ehm, teevad kõigepealt omad poolsed märkused ja siis juba tuleme üksikasjade juurde. ma ei tahaks teile äh, anda pikka nimekirja, mida ma iga muudatusettepanekuga plaanin. võtame, võib-olla läheneme asjale lähe-, üldisemalt. Madame Saia et puis Monsieur Ludvigson. Madame Saia. Yes. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja suur aitäh! suur tänu, ma sooviksin tänada raportööri tema e, muudatusettepanekute eest. kõigepealt tahaksin ma rääkida e, ühe, üks punkt seitsmest. nüüd näida lähdeviittauslisäyksiä on juuri sen tähden, että üks kuni seitseteist tahaksin rääkida nendest äh, muudatusettepanekutest, millega ise olen püüdnud äh, seda teksti parandada. kümme kuni kolmteist, nendes on räägitud tööhõive potentsiaalist. kaheksa. tukea nalja työpaikoille. toetustest kui otsetoetustest, mis on suunatud ettevõtetele. meie oma eh, muudatusettepanekust kohta ma sooviksin öelda, et nende subsiidiumite kasutamine peaks olema eh, teaduslike eh, uuringute, teaduslikele uuringutele toetav, sest praegusel hetkel ei ole väga täielikke uuringuid läbi viidud me peame väga ettevaatlikult selliseid teaduslikke andmeid kasutama. praegusel, praeguses majanduslikus olukorras me kõik soovime luua rohkem töökohti, jõukust, majanduskasvu, ma loodan. loodetavasti selline tugev majanduslik alus suudab luua uusi töökohti kuid äh, samas äh, peab mõtlema selle peale, et, äh, et praegu on riigisektor väga hapras olukorras, peame mõtlema selle peale, milliseid vahendeid, rahanduslikke vahendeid, maksuvahendeid kasutada. me peame lähenema asjale globaalselt. mis puudutab minu muudatusettepanekut, siis see rõhutas just nimelt seda, et meil on vaja globaalset majanduslikku lähenemist ning äh, muudatusettepanekud neliteist, viisteist, kuusteist, siin on väga äh, palju sellist, mis äh, on suunaks võtnud töötingimused, ma arvan, et me võime leida hea kompromissi, ma arvan, et meil on üldised kollektiivlepingud, mis katavad kõiki töötajaid. me ei saa öelda, et sellised töökohad oleks halvemad kuidagi kui teised, sest äh, kollektiivlepingutega me garanteerime samasugused äh, töötingimused, nii on niinimetatud ähm, uutele majandustele kui nii-öelda vanadele majandustele. ja nüüd äh, Need veel küsimused, millega meie partei, õnneks meie partei suhtub pisut rangemalt. see puudutab muudatusettepanekut viiskümmend neli kuni kuuskümmend kolm, siin räägitakse kvootidest. mina olen põhjamaalane, mina olen eh, soolise võrdõiguslikkuse eh, poolt ja me minu meelest kvoodid ei ole hea eh, võimalus töökohtadel soolist võrdõiguslikkust garanteerida tuleb garanteerida äh, võrdsed tingimused meestele ja naistele, eriti kui asi puudutab koolitust. ma ei toeta äh, kvoote äh, valitsustes ja töökohtadel. ning viimane punkt. muudatusettepanek sada kaks kuni sada neli, kus räägitakse, kus räägitakse Tabini maksust ning äh, siin ma sooviksin rõhutada seda, mida ma enne öelnud olen praeguses majandusolukorras, kui me hakkame uusi makse looma, siis äh, tuleb olla väga ettevaatlik ja me, me peame kõigepealt äh, uurima, kuidas see meid mõjutab, enne kui me hakkame ettevõtteid uuesti maksustama. Tobini maksu puhul leiame, tuleb sügavuti uurida seda, Eh, milline eh, mõju võiks eh, sellisel maksustamisel tulevikus olla? ja viimane punkt. sooviksin, et selle raportiga me võiks jõuda kokkulepetele, kas me räägime siin rohelistest töökohtadest või jätkusuutliku majanduse, jätkusuutlikust majandusest, sest see tekitab siin segadust erinevates muudatusettepanekutes, me kasutame erinevaid termineid. ma arvan, et me peaksime kokku leppima selles, kas me räägime green job'ist või sustainable job'ist. me peaks selles osas kokku leppima. oleks hea, kui me süstemaatiliselt kasutaks samu termineid samas kohas. mina toetaks sõna sustainable, nagu ma seda juba eelnevalt öelnud olen. minu jaoks green job on politiseeritum, suur tänu. Euh, võime teha nii-öelda kokkuvõtva ettepaneku, eh, rääkides rohelistest ja kvaliteetsetest töökohtadest, härra Ludvigson, palun. suur aitäh, et mulle sõna annate, lugupeetud kolleegid ma tahaksin kõigepealt tänada raportööri suurepärase töö eest. ma olen muudatusettepanekud läbi vaadanud ja näinud, et mõned ettepanekud on täiesti sobivad ja teised on sellised, et need on täiesti vastuolus sellega, mida tahaksin mina. mõnikord lähevad muudatusettepanekud vastuollu ka ettepaneku põhilise mõttega kui me hakkame kustutama viiteid pikaajalisele planeerimisele, mida tööstus tegelikult pooldab, siis tekib küsimusi. mina olen pikaajalise töökogemusega, ma olen ise töötanud ettevõtetes ja loomulikult on vaja pikaajalist planeerimist, muidu ei ole ju võimalik äh, üldsegi teada, mis edaspidi saama hakkab uued äh, töökohad ja uus pikaajaline planeerimine ei tohiks küll kedagi kuidagi häirida. muidugi tuleb uusi töökohti ka planeerida. ja lisaks on palju muudatusettepanekuid, mis on äh, väga ühesugused ja mõnikord on nad äh, täiesti ühesugused. ma usun, et me peaksime asja edasi arutama ja hakkama rääkima ka kompromissettepanekutest, kui me oleme kätte saanud teiste komisjonide arvamused, siis on võimalik hakata juba kompromisse tegema, sest tegemist on väga tähtsa teemaga. ja meil on vaja nii laiapõhjalist toetust, kui vähegi võimalik saada. nii et leppigem kokku kompromissides ja siis poliitilistes jõujoontes, aitäh! Thomas Mann ja siis proua Martin. Äh, aitäh. ka mina soovin tänada raportööri. aga ma arvan, et meil oleks vaja ähm, ka üldist diskussiooni, mitte ainult seda, mida peavad raportöör ja variraportöörid. muudatusettepanekutega oleme üldiselt nõus aga tahaksin küsida naisvalijate kohta ja see on punkt, mida juba ka mainiti. mitte naisvalijate, vaid naistöötajate kohta. siin öeldakse et, et nelikümmend protsenti ettevõtete juhatusest peaksid kindlasti olema naised Saksamaal on ministrid samuti seda meelt, et meil tuleks proovida nõndanimetatud kvoodinaisi ettevõtetesse tuua, kuid mujal arvatakse, et seda ei ole vaja. meile öeldakse, et on vaja teatud arvu et inimestel peab olema parem ligipääs, kõigil inimestel, ka naistel, parem ligipääs ähm, mõjuvõimsatele ametikohtadele ja ma olen sellega nõus. ja mul ei ole ka midagi roheliste töökohtade vastu, nagu neid nimetatakse. aga me teame ju, et osa meie toodangust eksporditakse nagunii kohtadesse, kus ei ole sellist keskkonnakaitset nagu meil. Nende areng ei ole olnud nii kiire nagu meil. kuigi sellest me praegu ei räägigi, aga me räägime ju ökoloogilisest või keskkonnaalasest omandist. ja ma tahaksin küsida, mida teie keskkonnaküsimuste kohta arvate inimesed on esitanud äh, väga palju muudatusettepanekuid, minevikus seda alati juhtunud äh, pole, kuid ma loodan, et meil õnnestub koostada kompromissettepanekud ja jõuda ühtsele, äh, ühele meelele. muidu satuvad hääletustulemused küsimuse alla. Harkin. Um, aitäh. härra Stõõks, meie variraportöör täna siin ei ole ja ta palus mul enda nimel rääkida kõigepealt ma tänan raportööri tema töö eest. ta ütles, et raportit arutades on kindlasti oluline rõhutada seost Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga. muudatusettepanekute kohta eh, kolmekümne teine ettepanek. härra Stõõk ei ole nõus eh, roheliste töötajate eraldi rohelise töökoha töötajate eraldi väljatoomisega, sellepärast et siis äh, satuvad löögi alla teised. ettepanek nelikümmend, äh, siin räägitakse säästvast majandusest, kuid äh, härra Stõõk ütleb, et see on kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias nagunii kaudselt sees, sest ja selle tõttu ei ole vaja eraldi säästva majanduse tööhõive strateegiat. muudatusettepanek kuuskümmend ta ütleb, et eraldi ei ole vaja äh, keskenduda just naiste vahel va,, naistevastasele diskrimineerimisele, kuid äh, ma ei ole härra Stöökiga siin äh, isiklikult nõus. ja muudatusettepanek üheksakümmend viis. sellest sõnastust peab härra Stök liiga laialivalguvaks, siis ebakindlad töökohad härra Stõõk ütleb, et kõikides riikides, näiteks Belgias on selliseid töökohti väga palju ja oleks vaja luua raamistik, mille abil luua esinduskogud äh, uutes sektorites, kuid seda peavad tegema liikmesriigid, mitte Euroopa Liit. ja siis äh, muudatusettepanek seitsekümmend üheksa, härra Stõõk ütleb, et ähm, paljudes riikides ei ole VKE-d kohustatud esindusorganeid looma, näiteks Belgias mitte, ja seetõttu seda ettepanekut näiteks Belgias ei saa ei saa rakendada ja uute maksude koha pealt puudub äh, konsensus nende maksude uue õigusloome rakendamise osas ja seetõttu ei ole mõtet seda ettepanekut vastu võtta, ma toetan härra Stööki küll mitte kõigis punktides, aga enamikus, aitäh. viimasena saab sõna, äh, nüüd viimane sõnavõtja. Äh, suur tänu teile, ma sooviksin tänada proua Schröterit tema koostöö eest ja tema konstruktiivse dialoogi eest. ma olin raportöör Keskkonnakomisjonis ja ma tahaksin paluda proua Schröterit, et ta võtaks arvesse nii palju, kui vähegi võimalik on pärast meievahelisi arutelusid, keskkonnakomisjoni arutelusid, sest kui me soovime saavutada omapoolseid ette, oma eesmärke kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, siis tuleb arvesse võtta seda, et majandus- ja sotsiaalpoliitika ning ka keskkonnapoliitika mõjutavad meid äh, nii Euroopa kui riiklikul ja kohalikul tasandil. ma sooviksin, et me võtaksime arvesse, et selleks, et edukas olla, on meil vaja kogemusi vahetada ja seda liikmesriikide vahel. me peame häid tavasid teineteisele tutvustama, see peab olema meie esmane prioriteet, sest see võimaldaks meil kõige paremaid äh, jätkusuutliku majanduskasvu mudeleid kasutusele võtta. ma leian, et, et rahvusvahelise tööorganisatsiooni poolset de, de, defini-, organisatsiooni definitsioon eh, on kõige parem just nimelt äh, roheliste ja äh, kvaliteetsete töökohtadega äh, planeerimine. suur tänu teile ja loodetavasti võtate arvesse Keskkonnakomisjoni muudatusettepanekuid. proua Figueiredu soovis samuti sõna ja temaga me sõnavõtud ka lõpetame. ma tänan proua esimees, tahtsin meie komisjonile öelda järgmist, raportöör juba teab seda. mina nimelt olen äh, tööstuskomisjonis äh, raportöör, kus ma vastutan selle raporti kohta arvamuse koostamise eest ja täna läheb see hääletusele. samal ajal, kui miinimumsissetulek siin hääletusel on. nii et mul saab olema väga raske olla kahes kohas ühel ajal. ma pean siin näiteks olema kell kümme kolmkümmend. aga ma arvan, on mõningaid väga väärtuslikke ettepanekuid tehtud. ja võib-olla teie omalt poolt hoiate silma peal sellel, mida annab meie hääletamine ITRE komisjonis. proua raportöör, lõpetuseks jah, ma tänan, kallid kolleegid. ma olen nüüd palju asju kirja pannud ja ma ei hakka igal üksikasjal peatuma küll, aga teen nüüd kiiresti. kõigepealt see uuringute küsimus ma vaatasin läbi komisjoni dokumendi, see puudutas tööhõivet kaks tuhat üheksa. muid uuringuid ma ei ole analüüsinud. ma olen need küll läbi lugenud, aga ma tuginesin sellele komisjoni ühele uurimusele, vastasel korral tekkinuks väga pikk nimekiri aluseks võetavatest uuringutest. ja teine asi, kas me käsitleme majandust tervikuna? jah ja te näete ka, et kompromissettepanekutest me oleme teie ettepanekud selle kohta arvesse juba võtnud. nüüd, mis puudutab liikmesriikide väga erinevat olukorda, tõesti, olukord on väga erinev ja ma ka võtsin arvesse neid ettepanekuid, mis sellele tähelepanu juhtisid, aga samas on ettepanekud, mis ütlevad absoluutselt vastupidist ja loomulikult ei ole võimalik hõlmata kõiki liikmesriike, peab ütlema lihtsalt, et mõned liikmesriigid või enamik liikmesriike ja selliseid viiteid saab ainult teha. loomulikult on liikmesriike, kus asjad on hästi, aga ka on neid, kus ei ole. nüüd kvoodid. see on väga keeruline küsimus naiskomisjon on ka selle koha pealt oma arvamust avaldanud ma praegu jätaksin selle kõrvale. nimelt naiskomisjon hääletab oma muudatusettepanekut kõigepealt läbi ja ma selle olen praegu kõrvale jätnud, sest osa inimesi on väga selle vastu, mida naiskomisjon soovitab. aga ma tean, et naiskomisjon on selles vallas väga palju ära teinud ma arvan, et siin igaüks saab ise ära otsustada, mis ta asjast arvab. E, igatahes naiskomisjonil on õigus sellele, et nende ettepanekud, nende olulised ettepanekud läbi hääletatakse, aga lõpuks e, oleme ikkagi meie need, kes otsustame. nüüd, mis puudutab keskkonnakomisjoni, me üritame tõesti kõiki ettepanekuid võimalikult palju arvestada ja loodetavasti kõik loksub lõppkokkuvõttes paika, aga on alasid, kus meie komisjoni pädevus öö, on ülimuslik. ja sellisel juhul me lähtume sellest, aga loomulikult öö, teistel on omad valdkonnad, kus nemad on kõige pädevamad, nii et me katsume selle kõik niimoodi mm, korda panna, üles ehitada. see, mida te ütlesite, on täiesti asjakohane ja ootame ära, mis teie hääletamine annab. E, ENMi ja ITRE komisjonid teevad väga palju ka raamotsuse, raamtingimuste koha pealt. E, see hääletusnimekiri saab olema väga pikk, aga te saate selle õigeaegselt kätte. nüüd, kas jätkusuutlikud või rohelised või millised töökohad millist väljendit siin kasutada. me üritame teie seisukohti siin võimalikult palju arvestada. aga selge on see, et meil peab olema järjekindlus, kui me mingeid mõisteid kasutame. aga samas eh, teised komisjonid kasutavad kõige rohkem mõistet rohelised töökohad. aga nüüd härra Sterks, kakskümmend kakskümmend strateegia ma arvan, et seost selle strateegiaga on juba rõhutatud ma olen üritanud äh, Sterksiga kontakteeruda mitu korda, aga mul ei õnnestunud see. Äh, teised komisjonid äh, ka on seda käsitlenud, aga kriitikat on tehtud selle kohta, et me ei ole sünergiat piisavalt käsitlenud. see peab paranema ja seda me oleme arutanud ka Belgiaga, järgmise eesistujaga ning mitmed Euroopa strateegia kakskümmend kakskümmend suurprojektid ka peavad paranema just sünergia aspektist. nii et kui me tahame, et see sünergia aspekt oleks paremini määratletud, siis tuleb sellega edasi tegeleda nüüd liikmesriikide pädevuse kohta ka peame vaatama, kuidas seda kõige paremini siis äh, siin kajastada. ILO määratlus, kuidas defineerida rohelised töökohad, seda peame arvestama. härra Mann on teinud ka mitmed ettepanekud roheliste töökohtade kohta. ma arvan, et kompromiss minu ja teie ettepanekute vahel on võimalik leida. see oleks kõige parem, kui meil see õnnestub ja muudatusettepanek nelikümmend neli loomulikult ma võtan selle kasutusse, sellega ei ole mingeid probleeme. suur tänu. nüüd äh, me hääletame proua Schröteri raportit kolmeteistkümnendal ja neljateistkümnendal juulil. nüüd hakkame hääletama. vabandust, et me sellega viis minutit hiljaks jäime. kõigil on kaardid kaasas, juhul kui peaks vajalikuks osutuma ja alustame proua Marani raportist, mis puudutab globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi rahastamist ja toimimist nii. muud-, üks muudatusettepanek kolm, kes on poolt? vastu. minu meelest tagasi lükatud, võime kontrollida Teil pole kaasas kaarti? ei. ja te hääletate poolt, väga hea kas kõik on hääletanud? kõik teised kaardid on kaasas. kas kõik on saanud hääletada? hääletus on seega lõppenud. kuidas te hääletate? viisteist poolt ja kakskümmend kaks vastu, nii et selgelt tagasi lükatud järgmisena muudatusettepanek neli, proua Oomen Röötenilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, järgmisena lõige üks A, suuline muudatusettepanek, proua Murenk soovida seda esitleda, jah, proua eesistuja, esitame ühenduskoos koos suulise muudatusettepaneku, mille osas me oleme ühel nõul, selleks, et tugevdada öö, äh, globaliseerimisega kohanemise Euroopa Fondi ähm, jätkumist kuni Euroopa Sotsiaalfondi ülevaatamist, ähm, vaatamiseni selleks, et äh, vastat-, et oleks olemas äh, erakorraline vahend kriisisituatsioonide lahendamiseks. kes on poolt? vastu, erapooletud? vastu? erapooletud? vastu võetud nelja vastuhäälega ning muudatusettepanek viis Marie Kornelissonil, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teised muudatusettepanekud langevad ära ja nüüd muudatusettepanek üheksa, mille esitas äh, kolme fraktsiooni raportöörid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast seda kompromissmuudatusettepanek A, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd ähm, muudatusettepanek üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek, äh, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist langeb ära ning muudatusettepanek neliteist kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast seda muudatusettepanek viisteist, eraldi hääletus, niisiis eh, kogu, hääletame eh, kogu muudatusettepanekut ilma in preparing the application, kes on poolt vastu. siis on selle poolt, et me need sõnad lisame, vastu, erapooletud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 vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kuus, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ning muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, mis on lingvistiline muudatusettepanek inglise versiooni kohta pardon, Madame la Présidente. Euh, Mariann Harkin pööras tähelepanu sellele, et inglise tõlk, keelne tõlge ei tähenda mitte midagi, me lihtsalt äh, tegime paranduse sellesse inglisekeelsesse tõlkesse, et, et see lause ka tõesti midagi tähendaks. simplement un amendement linguistique, j'ai pas kui see on lihtsalt keeleline muudatus, pole mõtet seda hääletada. kui see on sisulise iseloomuga, siis me hääletame, kui ta on ainult keeleline, siis me ei hääleta. Madame la Présidente, si je peux... Teie lahke loaga. tegu on siiski sisulise küsimusega, minu meelest peaks seda hääletama. bon, moi je, je lis les deux textes. loen need kaks tehti, prantsuskeelne tekst ütleb, kutsub üles liikmesriiki, kes see fond, keda fond aitab, parandada, parandada töötajate toetamist ning see muudatusettepanek, mis raportöör välja pakub, Implica implementation efficiency and two. Oui, si, je pense que si nous adoptons kui me selle muudatusettepaneku vastu võtme, võtame, siis tuleb muuta ka prantsusekeelset äh, lahenduste rakendusefektiivsust Äh, prantsuse keeles öeldakse selle efektiivse rakendumise kohta. kui me selle muudatuse ettepaneku vastu võtame, siis muudame ka prantsuskeelset versiooni. nii et tegu on sisulise muudatusettepanekuga. nii. kes toetab muudatusettepanekut kakskümmend kaheksa? vastu võetud. kakskümmend üheksa langeb ära, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks langeb ära ja ka kõik teised, nii et siis muudatusettepanek kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. siis kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa Raubermaierilt, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu. kontrollime elektrooniliselt. neljakümmend ühte. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud seitseteist poolt, kuuskümmend kolm vastu, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Roosteinrüki äh, muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nelikümmend seitse langeb ära, sest kompromiss A võeti vastu, nelikümmend kaheksa hääletus, esimene osa kuni viis fond sõnadelike poolt vastu vastu võetud, ülejäänutest, kes on poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa, kes on poolt vastu erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend, kes on poolt vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend üks, kes on poolt vastu erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek viiskümmend kuus, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud. viiskümmend seitse langeb ära, viiskümmend kaheksa samuti. nüüd põhjendus A punkt, muudatusettepaneku üks, see on poolt vastu, tagasi lükatud, muudatusettepanek B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ning hääletame nüüd elektrooniliselt lõpphääletust ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud raport võeti vastu kolmekümne kolme nelja poolt, ühe vastu ja seitsme erapooletu häälega võime raportööri õnnitleda. Euh, nüüd läheme päevakorrapunkti kümme juurde hääletame Hilda Figueiredo raportit miinimumsissetuleku rolli kohta võitluses vaesuse vastu ja sotsiaalse kaasatuse edendamise eest Euroopas. ning kompromiss I. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teised langevad ära ning seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaks poolt. siin on suuline muudatusettepanek lisaks, mis Alors, après le paragraphe 1, on amendement 72 présenté par muudatusettepanek seitsekümmend kaks, mille esitasid proua Göns ja Steinrück ning selles osas esitati suuline muudatusettepanek ning siin äh, oleks lisatud and faces that lisada one of. nii et äh, muudatud seitsekümmend kahte, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, pärast seda see seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend viis, proua Ronsullilt, kuhu on esitatud suuline muudatusettepanek eh, proua Figueiredot, mis lisandub samuti one-off sama muudatusettepanek, mis nagu eelminegi. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kuus. ma ei saa aeglasemalt rääkida, kurdab esistuja. Bon, alors, à l'amendement après le paragraphe 1. 76. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. paragrahv töö, amendement compromis J, presenté par trois groupes, qui est pour muudatus, et kompromiss, muudatusettepanek J, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, minu meelest on see tagasi lükatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, kakskümmend kaks vastu, tagasi lükatud kaks, kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast äh, kaheksakümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üheksakümmend ühte, hääletus on alanud. Tout le monde a pu voter, le vote est clos jah, teil oli õigus. kakskümmend kolm poolt, üheksateist vastu, üks erapooletu vastu võetud. üheksakümmend kaks. siia on muudatusettepanek, millel on, see on lihtsalt keeleline, me ei hääleta seda üheksakümmend kolm. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. tagasi lükatud, tagasi lükatud. kontrollime üheksakümmend kolme. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. 22, 22. Il est... Tagasi lükatud üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kuus eraldi hääletusena esimene osa through incentive'ini, kes on selle poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. teine osa, eh, sellega kaotab mõte ja lähme muudatusettepaneku üheksakümmend seitse juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss K, mille esitasid kolm fraktsiooni poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmised muudatusettepanekud langevad ära ning lähme muudatusettepaneku sada üheksateist juurde. Võtame. Ah d'accord, pardon. Excusez-moi. Donc le, le paragraphe 3 faisait partie. niisiis. lõik kolm. lõige kolm. algparagrahv, alglõiget pole vaja hääletada, sest ka võeti vastu sada üksteist, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viisteist, poolt, vastu, erapooletu kontrollime elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? üheksateist poolt kakskümmend neli vastu, tagasi lükatud. pärast seda muudatusettepanek sada kuusteist eraldi hääletusena, esimene osa kuni out of poverty'ni, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ülejäänud tekst, osa, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. sada seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss, muudatusettepanek L, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, see muudatusettepanek sada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, siis sada kakskümmend üheksa, teil on vaja hääletada. Oh, pärast äh, seda on muudatusettepanek sada kolmkümmend üks äh, siin on lisatud ka suuline muudatusettepanek, mille esitas proua Telli. proua Telli muudatusettepanek tähendab, seda tuleb lisada in accordance with the written declaration number zero one eleven two thousand seven ja veel üks lõik. They need to translate the EU headline target on poverty into concrete and achievable national targets on priority issues of the EU social inclusion strategy. Uh, kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu? hääletame sada kolmekümmend ühte ilma suulise muudatusettepanekuta, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, minu meelest on see tagasi lükatud. Tout le monde a pu voter. ja hääletus on lõppenud üheksateist poolt kakskümmend viis vastu. tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kolmkümmend. kes on poolt? vastu, erapooletud. tagas-, vastu võetud sada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu. ma ei tea, ta eriti kätt ei tõstnud, kontrollime seda elektrooniliselt. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kaheksa vastu ja neliteist erapooletut vastu võetud sada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend neli, kes on poolt. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend viis. no kontrollime sada kolmkümmend neli, hääletuse tulemused olid siiski selged. kes kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud kakskümmend üks poolt, kakskümmend kolm vastu. ei olnudki asi nii selge, kuid siiski on see tagasi lükatud. nüüd äh, muudatusettepanek. sada kolmkümmend viis. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud vastu võetud. kompromiss, muudatusettepanek M. kes on poolt? kes on vastu? kes erapooletud? selgelt vastu võetud. ning sada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast seda muudatusettepanek sada nelikümmend üheksa. suuline muudatusettepanek proua Figueiredult. kes on poolt? kes on selle poolt, et me lisame suulise muudatusettepaneku? ei ole. nii et me sada nelikümmend üheksa muudetud kujul, kes on poolt ja vastu, erapooletud, tagasi lükatud. pärast seda muudatusettepanek sada viiskümmend kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Öeldakse, et teie hääletuses nimekirjas on viga sees, sada viiskümmend kaks ei ole tagasi võetud, sada viiskümmend neli on tagasi võetud nii et sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd sada viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, kontrollime elektrooniliselt. Tout le monde a pu voter, le vote est clos hääletus on lõppenud, kakskümmend üks poolt, kakskümmend kaks vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada viiskümmend neli on tagasi võetud, nüüd sada viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, vastu võetud. sada viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. muudatus, et kompromiss N, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend üheksa, Roy Arukalt, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend üks, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek, kompromiss O poolt, vastu erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek äh, sada seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend üks, äh, suulise muudatusettepaneku kahe rapupakiselt, kes on poolt, kes äh, soovib, et on an equal footing välja jäetaks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 sada kaheksakümmend viis proua Gretult. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend kuus poolt, sada kaheksakümmend kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend. kontrollime sada kaheksakümmend kuud. hääletus on alanud. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud kolmkümmend neli poolt, üksteist vastu. vastu võetud, sada kakskümmend kuus, sada kaheksakümmend seitse, millele lisatud raportööri poolt suuline muudatusettepanek, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nii, nüüd viide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 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd siis muudatus kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd põhjenduste juurde muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. põhjendus B, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjendus äh, kuusteist, muudatus kuusteist, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kolm. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend neli après le considérant F, un amendement 24 présenté. kakskümmend neli. kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt? vastu? kontrollime elektrooniliselt, ma arvan, et see on tagasi lükatud. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend kaheksa poolt, kuusteist vastu. üks erapooletu. kakskümmend seitse poolt, kuusteist vastu, üks erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletu, samuti vastu võetud. kompromiss D, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. põhjendus kolmkümmend üks, vabandust, muudatus kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss F, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelikümmend neli, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss H, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viiskümmend kaks poolt. poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatus viiskümmend neli, kes on poolt vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletu vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu vastu võetud viiskümmend üheksat ei pea hääletama, kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja nüüd hääletame. härra Tarden, proua eesistuja, lihtsalt äh, selgitus meie hääletuste kohta, meie muud, meie fraktsioon jääb erapooletuks. me ei soovi äh, ka ikkagi kobatarasse loobida sellesse raportisse, siis on samm edasi selles valdkonnas. oleme toetanud mõningaid muudatusettepanekuid, eriti kompromissi M, kuid, kuid peame siiski konstateerima, et mõned artiklid ja lõigud, mis puudutavad direktiive, lükati tagasi väga vähese häälte enamusega, minu meelest saaks seda teksti veel parandada jõudmine plenaari ja sellepärast me kavatseme jääda erapooletuks. Muito obrigada, senhora presidente. Eh, suur tänu. ma ei taha hakata uuesti eilset arutelu siin pidama, kuid kaks märkust. kõigepealt loomulikult no, mul on väga kahetsusväärne, et äh, selle direktiivi osas ei õnnestunud enamust saavutada. ma võitlesin selle nimel kuni viimse hetkeni, kuni ma sain aru, et meil ei ole enamust võimalik saavutada, seda oli näha ka hääletusel teiseks, isegi niimoodi ja hoolimata sellest Äh, väikesest puudujäägist raporti juures on siin positiivseid ettepanekuid, mis näitavad väikseid edasiminekuid ja mis saadavad selge sõnumi komisjonile ja nõukogule, et äh, tänasel, äh, tänavusel kahe tuhande kümnendal vaesuse vastu võitlemisel aastal tehtaks midagi enamat. ma pakun, teen ettepaneku, et, et me hääletaks poolt, et me saaks oktoobris veelgi parema raporti vot nii, et ma paluksin hääletada poolt. kas keegi soovib veel midagi öelda? tundub, et ei soovi. niisiis, hääletus on alanud. kas te soovite sõna? ei. hääletus on alanud. kas keegi on hääletanud? hääletus on lõppenud kakskümmend kolm poolt, viis vastu, kolmteist erapooletut, neliteist erapooletut, vast-, hääletus on lõppenud ja võime raportööri õnnitleda. Nous en venons au point onze euh, qui nous punkti üksteist juurde ja me hakkame ootame raportit liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised ja annan sõna raportöörile, härra Örile. Merci bien, madame euh, la pré-, ah oui, je parle en hongrois. räägin ungari keelt. köszönöm szépen a szót, elnök asszony. ma tänan, proua esimees. ma palun, et vaikus siin säilitataks. kes soovivad rääkida, tehku seda väljas, raportöör, palun. tahad? Äh, ma tänan. niisiis. mul oli nii äh, raske kui ka lihtne selle raportiga aga kõigepealt ma tänan kolleege tohutu huvi eest, mida nad üles näitasid selle raporti vastu. kakssada üheksakümmend neli muudatusettepanekut tulid kolmekümne neljalt saadikult, mis tähendab pea igaüks siin komisjonis tahtis ettepanekuid teha. ning vaatamata suurele hulgale ettepanekutele, suurem osa neist on sellised, et neid on võimalik väga hõlpsasti teksti integreerida. nii et tekst äh, selle tulemusena üldse ei hägustunud, et muudatusettepanekuid nii palju oli, vaid vastupidi, meil õnnestus mm, leida head kompromisslahendused ning lõppkokkuvõttes muudatusettepanekute arv kahanes tunduvalt ning tekst muutus vägagi aktsepteeritavaks, nii et tõesti kõigepealt ma tänan kolleege ettepanekute eest. loomulikult on ka probleeme. minu esialgne eesmärk või kavatsus oli selline, et meil võib-olla kujuneb viisteist, kakskümmend kompromissettepanekut kahesaja üheksakümne muudatusettepaneku asemel. mul küll see eesmärk saavutada ei õnnestunud, küll aga olen siiski lähemal sellele eesmärgile. nii, kõigepealt äh, preambula ja suunis number kümme siin ma tegin et, isegi ettepanekuid esialgsele tekstile lisaks. kui te vaatate komisjoni teksti, siis ma leidsin, et seda annaks veelgi korrigeerida. nii et me peame nüüd ära otsustama, milliseid muudatusettepanekuid toetada, milliseid mitte. nüüd äh, suunised seitse ja kaheksa ja üheksa ka. esimene küsimus, mis tuleb ära lahendada, on järgmine millise teksti me võtame aluseks, kas komisjoni teksti? kas Euroopa Komisjoni tekst saab olema aluseks või me võtame aluseks minu ettepaneku, et meil peaks olema uus ülesehitus ning et esialgsed suunised kaheksa ja üheksa ühendada ja siin me räägime koolisüsteemist ja haridusest väljaspool koolisüsteemi ning need suunised võib-olla ühendada. me vaatame ka, kuidas meil õnnestub oma tööhõivealased eesmärgid saavutada äh, uute töökohtade loomisel ja seda käsitleb üheksas suunis. ja kõik need muudatusettepanekud mis seonduvad suunistega seitse, kaheksa ja üheksa, tehti esialgse komisjoni teksti kohta, nii et ka need tuleb eraldi läbi vaadata ja vaadata, mil määral need õnnestub integreerida sujuvalt uude teksti, aga ma arvan, et meil on üsna head väljavaated seda edukalt teha. nii et see oli esimene grupp probleeme. nüüd mõnedel juhtudel ja palun teie tähelepanu siin. Te ju teate, et meil on kaks eraldi mõttevahetust toimunud selle üle komisjonis ja tuginedes mõttevahetustele eh, tegin minagi muudatusettepanekuid, mis eh, hajutavad neid kõhklusi ja kahtlusi, mis, mida me väljendasime eelmistes mõttevahetustes. nii et siin on pisuke kordumine. ja samas on ka toimunud lähenemine ja ma arvan, et tõesti on üsna tõenäoline see, et meil õnnestub saavutada head kompromissid. ma toon mõned näited selle kohta. me räägime siinkohal inimväärsest tööst, kvaliteetsest tööst Mm, sotsiaaldemokraadid on selle kohta väga palju oma arvamust avaldanud. mina tegingi ettepaneku ka kontseptsiooni kohta, aga võib-olla annab teksti veelgi kohendada. ja sotsiaaldemokraatidest kolleegid on väga palju teinud muudatusettepanekuid ka lõppeesmärkide kohta. see on täiemahuline tööhõive kümne aja, kümne aasta jooksul. E, sest need suunised ju käsitlevad kümmet aastat. ja kui me tahame oma üldeesmärki saavutada, siis arvestades, et meie aeg on piiratud kümne aastaga, siis võib-olla tasuks arvestada neid ettepanekuid. kui me vaatame kõiki Euroopa Liidu tekste selle kohta ja poliitiliste jõudude eh, seisukohti, siis kõik on selle poolt, et täismahuline tööhõive luua ja sellepärast on see võimalik ka siia teksti kirja panna. aga loomulikult on vaja leida selline sõnastus, mis kõigile vastuvõetav on. tehti ka mitmeid muudatusettepanekuid selle kohta, et seire peab olema tõhusam. ka mina pean järelevalvet väga tähtsaks ja ma nägin siin huvitavaid ideid muudatusettepanekutes selle kohta. nii et ma usun, et lõppkokkuvõttes on valmimas ka suurepärane kompromissettepanek. paljud on oma toetust avaldanud ja minagi oma muudatustepanekus räägin sellest, et eh, noored on vaja eh, tööturule saada. Eh, aga see on selline alleesmärk. sellest noorte tööhõivest on väga palju räägitud ja kui me räägime seitsmekümne viie protsendilisest tööhõivest eesmärgina, siis siin on silmas peatud konkreetset vanuserühma. ja ma arvan, et see viisteist kuni kakskümmend neli vanuserühm on midagi, mille peale peame mõtlema. Need, kes selles vanuserühmas on, peaksid kas koolis käima või töökoha leidma. ja siis ma pakun välja ka konkreetse protsendi ja ma arvan, et see on täiesti realistlik ja mitte liiga auahne aga kui me räägime kahekümne kuni kahekümne neljastest või viieteist kuni kahekümne neljastest, siis tuleb nende jaoks meil ka tööhõive puhul protsent välja pakkuda. kui me räägime kakskümmend kuni kakskümmend neli, on üks asi, kui viisteist, kakskümmend neli teine asi, nii et meil on vaja väga põhjalikult selle peale mõelda ja siin üks arv välja pakkuda, nii et mina olen valmis teiega nõus seda arutama. ja ma toetan neid ideid, mida selle koha pealt on väljendatud muudatusettepanekutes, aga selge on see, et teksti tuleb edasi viimistleda ja peame mõtlema ka nende inimrühmade peale, kes vajavad erilist kaitset, kellel ei ole piisavalt oskusi. Need on näiteks romid ja ka selle saab siia teksti sisse kirjutada. me räägime ka sotsiaalmajanduse tähtsusest, eriti arvestades praegust kriisi. niisiis ähm, ka kriitikat on kõlanud, et äh, on välja on jäänud äh, riigitööl olevad inimesed mina ütlesin, et see tuleks ka siia sisse võtta ja paljud saadikud teistest fraktsioonidest leidsid sedasama. kui me räägime riigiteenistuses olevatest inimestest, eh, avalikus sektoris töötajatest, siis ka see on võimalik siia teksti integreerida. ma olen sellega täiesti nõus. ja teadmiste omandamine, hariduse omandamine. meil on ju formaalne ja mitteformaalne haridus ja tähtis on hea seista selle eest, et need oleksid tasakaalus ning neil oleks võrdne äh, kaal ka siin meie tekstis. ma toetan mm, seda, mis välja pakutud muudatusettepanekutes, et me ei peaks kohe äh, mm, äh, üritama seda kümne protsenti saavutada, mis puudutab koolist väljalangevuse vähendamist. aga vähemasti sinnapoole pürgima. tähtis on, et võimalik palju inimesi oleksid kvalifitseeritud ja võimalikult vähe inimesi ilma kvalifikatsioonita, nii et igatahes suund on absoluutselt õige. ja kui me räägime ühtekuuluvuspoliitika rollist tööhõivepoliitikas raames, siis tuleb silmas pidada, et tööhõivepoliitika ei ole eh, alakomponent ühtekuuluvuspoliitikas, aga me tahame, et tööhõive olukord paraneks Euroopa Liidus ja kõik toetavad seda kontseptsiooni. nii et siingi on tehtud suurepäraseid ettepanekuid. ja mina tahaksin sellekohased ettepanekud kindlasti teksti ka sisse võtta nii et tehtud ettepanekud sobituvad hästi teksti. kui me räägime välistrateegiast ja sisestrateegiast, ka selle kohta tehtud ettepanekud pärivad minu toetuse, eriti arvestades seda, mida me eile kuulsime härra Montilt. see oli väga huvitav ettekanne, mille ta tegi. nii et ka seal kuulud mõtted tuleks arvesse võtta samas saan ma toetada ka neid ettepanekuid, kus juhti tähelepanu sellele, et tuleb olla ettevaatlik ja mõelda proportsioonide peale. tähtis on ka, et kõik oleks õigustatud, kui me midagi välja pakume. aga lõppkokkuvõttes ikkagi kõik kuulub liikmesriikide pädevusse. ka seda ei tohi unustada, kui ettepanekuid tehes. nii et meil on tegelikult äh, ju ka piirid, milles me saame ettepanekuid teha ja ei tohi seda unustada. nüüd naiste ja meeste võrdõiguslikkus ja mikrofinantseerimise alased ettepanekud, jah, olen nõus nende ettepanekutega ja järgmisel nädalal ma tahan maha istuda variraportööridega ja ma arvan, et me peaksime üritama saavutada kokkulepet muudatusettepanekute integreerimise üle teksti. mul on väiksed probleemid roheliste poolt tehtud ettepanekutega. Need ei ole põhimõttelised probleemid, põhimõtteliselt olen ma nendega päri, aga mm, ma ei arva, et iga kolmas lõige või viies lause peaks rääkima äh, rohelistest või ökoloogiliselt jätkusuutlikest aspektidest. aga ma olen üsna kindel, et meil õnnestub leida ka siin rahuldav kompromiss. ja mis puudutab kriisi, siis ma kardan, et me ei ole veel protsessi lõppu jõudnud. ka selle kohta on tehtud palju ettepanekuid aga ma ei tahaks, et siin mingisuguseid negatiivseid ettekuulutusi hakataks tegema. ja siis siin äh, seda üle dramatiseeritaks. ma arvan, et äh, Lissaboni strateegia on keerulisem kui see, strateegia kakskümmend kakskümmend on keerulisem kui see. selge, et on negatiivseid mõjusid, aga me ei peaks üritama pisendada neid jõupingutusi, mida me oleme teinud viimastel aastakümnel. kui nagu asi puudutab Lissaboni strateegiat. ja nüüd sotsiaalsed süsteemid ja pensionide kaasavõetavus, siseturuga seonduv. jah, mobiilsus, liikuvus, sellest on kolleegid palju rääkinud põhimõtteliselt ma saan ka nende ettepanekutega nõustuda. on võimalik kokku leppida sõnastuses. nii et kakssada üheksakümmend neli muudatusettepanekut tehti, tundub, et seda on tohutult palju, aga samas, nagu ma ütlesin, on väga palju muudatusettepanekuid, mis on võimalik koondada, nii et ma olen tõesti väga optimistlik selle koha pealt, et mida meil õnnestub saavutada, istume kolleegidega maha järgmisel nädalal ja arutame asjad läbi me võime läbi võtta kõik kakssada üheksakümmend neli muudatusettepanekut, võime rääkida, millised vastu võtame, aga on võimalik ka võtta kõigepealt ette need, mis on võimalik kohe teksti sisse võtta ja siis võib-olla välja tuua need, mis nõuavad edasist arutamist. igatahes ma kinnitan teile, et järgmisel nädalal ma istun mm, variraportööridega maha, ma usun, et see on kõige mõttekam, et me vaatame Äh, muudatusepanekud nendega koos läbi ja üritame tekstis kokku leppida. ja veel üks märkus nimelt. mul on küsimus härra Serkasele, kuidas härra Serkas saab aru kollektiivsest äh, sellisest äh, fiendusest ja olid veel mõned muudatusettepanekud, mida ma südamest toetan, sest need on õiges suunas minevad ettepanekud. neljas lõige näiteks seitsmendale suunisele lisada on minu arvates täiesti vastuvõetav. nii et lõppkokkuvõttes meil on suurepärased väljavaated meil on võimalik tekstis kokku leppida ja suurepärased tulemused saavutada. ma ei tahaks nüüd ükshaaval kõike hakata läbi võtma, sest igal juhul tuleb siin teksti ümber sõnastada. võib-olla on mõttekam juba arutada konkreetseid lauseid ja sõnastus järgmisel nädalal. ja ma soovisin öelda assistentidele öelda, et te võite tulla ja öelda oma äh, saadikutele, kui teil midagi öelda on, kuid te ei tohi nende kohtadel istuda. ma loodan, et enamus neist, keda see asi puudutas, on sellest aru saanud, tundub, et ei saa. ma paluksin, et äh, nõunikud ja assistendid istuks oma kohtade peale, sest teil ei ole õigus istuda teiste äh, parlamendisaadikute kohtadel. võite tulla kiiresti midagi ütlema, kuid üldiselt assistendid istuvad meil tagaridades. selleks, et meie töö toimiks hästi. Merci. nii, suur tänu, proua Harkin ja pärast seda proua Stenberg. Thank you um.... aitäh, proua esinaine. proua Oviir ei ole kohal ja palus mul rääkida enda eest ja ma tahaksin rääkida tema eest ja ka, ja ka enda nimel. ma tänan äh, raportööri ja proua Viir, nagu öeldud, ei ole kohal, aga ta ei ole ka lugenud kõiki muudatusettepanekuid, sest ta ei saanud neid õigel ajal oma emakeeles. ikkagi on tal paar märkust. kõigepealt äh, on ta nõus, et äh, aastaks kaks tuhat kakskümmend peab tööhõive määr olema vähemalt seitsekümmend viis protsenti, mitte kaheksakümmend, seda on välja pakkunud EKOn. lisaks ei toeta proua Viir seda, et tuleks suurendada vaesuspiiri, vaesuspiirist ülevalpool elavate inimeste arvu kahekümne protsendi võrra, sest ta arvab, et see ei ole teostatav. ja lisaks ütleb Oviir, et kohustuslik põhiharidus peab olema tasuta. mina ise arvan, et üldiselt ma võin kindlasti toetada neid muudatusettepanekuid, mis toetavad tööhõive kõrget määra, haridusvõimalusi, paremaid töökohti ja nii edasi, aga raportöör on öelnud, et ta võib-olla ei saa arvestada kriitikaga Lissaboni strateegia suhtes, mina tegin sellise ettepaneku, aga võib-olla ta siis arvestab minu ettepanekuga viiskümmend kaks, kus me ütleme, et me peame ikkagi tunnistama oma vastutust pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. ta rääkis ka Monti raportist ja mm, minu muudatusettepanek puudutab seda, et meil tuleb kasutada ära ühisturu kogu potentsiaali ja tuleb kasutada äh, kaitstud paindlikkuse põhimõtet ma olen nõus ka muudatusettepanekuga viiskümmend kaheksa ja on veel palju teisi muudatusettepanekuid, mis ilmselt tagasi võetakse seoses äh, fiskaalstimuleid puudutavate ettepanekutega. ma ei tea täpselt, mida raportöör kokkuvõttes arvab, aga neid ettepanekuid tuleb väga hoolikalt uurida. ma loodan, et te saate toetada seda, mis puudutab VKE-d, VKE-sid, ähm, nende halduskoormuse vähendamist ja ettevõtlusvõimaluste parandamist. ja ma usun, et head on ka need ettepanekud, mis puudutavad sünergia suurendamist ja bürokraatia vähendamist. lisaks tuleb suurendada kõigi puuetega inimeste osalust ühiskonnas, kuid nendest räägib ehm, see isik, kes need ettepanekud esitas ning ehm, ma toetan ehm, rohkemat koordineeritust ja olen õnnelik, et te olete arvestanud minu ettepanekutega kaasfinantseerimise osas ja loodetavasti arvestate ka sellega, mis puudutab äh, hooldusvõimalusi, need ettepanekud esitasin samuti mina, aitäh! suur aitäh teile, proua esinaine! ma tänan raportööri, kes alguses, juba alguses äh, ju näitas, et on palju häid muudatusettepanekuid ja palju selliseid, mida ilmselt äh, saab koondada. ning äh, meil on siin palju manööverdamisruumi kompromissettepanekute äh, koostamiseks. ja üldiselt on näha, et seda raportit toetatakse ja et seda dokumenti peetakse väga tähtsaks, sest see annab meile võimaluse öelda välja oma arvamus ja annab ka lootust, et seda arvamust kuulatakse tähtis on keskenduda tööhõivele, sellele, et meil oleks head töökohad, kuid muidugi mitte ükskõik mis hinnaga. on vaja, et nendel töökohtadel makstaks ka häid palku, me ei soovi mingisugust dumpingut palgasektoris. tähtis on vähendada vaesust ja tähtis on keskenduda noorsooküsimustele ja haridusele ning neid küsimusi tuleb käsitleda koos. väljaõpe ja haridus on loomulikult väga olulised kuid on äh, vahe koolist saadaval ametlikul haridusel ja sellel, mida saadakse töökohal, kus äh, omandatakse kutseoskusi ja seda erisust tuleb kindlasti arvestada. proua Haakin ja teised kõnelejad ütlesid, et meil peavad olema spetsiifilised ambitsioonikad eesmärgid ja et neid tuleb ka hinnata minu jaoks on oluline see, et me ei liigu mitte ainult kahe tuhande kahekümnenda aasta eh, ja selle vastava strateegia suunas, vaid et me peaksime mõtlema ka kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, sest see on eh, nii-öelda vaheetapp. ma usun, et kõiki neid küsimusi peaks arutama, et peaks arutama ka kompromissettepanekuid. ja on väga hea, et me teeme seda tööd just niimoodi sest meil on vaja leida ühisosa, kui me tahame, et nõukogu meid kuulaks. aitäh! Merci, madame Cornelissen, puis monsieur Thomas Mann. ja nüüd äh, proua Cornelissen. Thank you! aitäh! minu meelest oleme me töötanud äh, väga palju, väga loominguliselt ja väga ambitsioonikalt, võttes arvesse, kui palju on muudatusettepanekuid. tegemist on kindlasti suure väljakutsega nii härra Erile kui sekretariaadile ning meie kõik kindlasti seetõttu soovime, et need ettepanekud suudetaks koondada headeks kompromissettepanekuteks, aga ikkagi oleme me jõudnud juba praegu päris kaugele. meil on vaja leida sellised elemendid, mida kõik peavad oluliseks ja me peame välja valima need aspektid, mis on kõigile kõige tähtsamad ja millest keegi ei ole nõus loobuma. head töökohad on üks selline asi ning lisaks on meil ka üks muudatusettepanek, kus me taotleme, et just nimelt väärtuslikud töökohad oleksid tööhõive strateegias tähtsal kohal. tõenäoliselt kedagi ei üllata, et me peame oluliseks ka rohelisi töökohti loomulikult ei pea neid mainima igas teises lauses, kuid ikkagi peame me väga oluliseks, et neid mainitaks. nii oleme me käitunud ka kooskõlas kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga, sest kui meie eesmärk on luua eh, kõikehõlmav jätkusuutlik eh, majandusruum ja tööturg, siis on selge, et äh, tööhõivesoonistes peavad olema sees äh, ka äh, need aspektid, mida ma mainisin, rohelised töökohad ja head töökohad. me rääkisime sotsiaaljuhisest kümme ja mul on väga hea meel, et nõukogu on on võtnud arvesse ka vaesuse küsimust, et ta ei ole täielikult loobunud seda arutamast, kuid meie omalt poolt peame kindlasti väga hoolikalt jälgima kuidas nad vaesuse küsimust arutavad? ja mis saab erinevatest definitsioonidest? sest igaüks praegu defineerib vaesust nii, nagu talle sobib. ühesõnaga, tähtis on mitte, mitte unustada sotsiaalseid aspekte. ja ma tahaksin rõhutada, et väga oluline on ka sooline võrdõiguslikkus ning ka see peab olema juhistes sees eile me hääletasime naiste õiguste komisjonis. me hääletasime muudatusettepanekuid, mida hakatakse arutama ka siin ja ma loodan, et variraportööride komisjonil on meil võim-, koosolekul on meil võimalik äh, neid ettepanekuid vaadata, kuivõrd need on väga jõulised ja ambitsioonikad ja need on meile ka väga olulised, sest äh, tööturg tööturul inimesed vananevad ja seetõttu me vajame seda, et kõik, kes vähegi suudavad, töötaksid, aga selleks on vaja luua eraldi sätted. niimoodi saavad naised kombineerida eh, oma tööd hooldusvõimalustega ja mehed eh, siis vastupidi, aitäh! Monsieur Serkas. Toomas Mann ja pärast seda härra Serkas. aitäh, proua esinaine! suur aitäh ka raportöörile alati on meeldiv võtta sõna ja kõigepealt tänada raportööri, kuid härra Öri on tõesti need tänusõnad ära teeninud, sest ta on teinud ära suure töö ja vastu võtnud väga palju muudatusettepanekuid. ning lõpuks kindlasti jõuab ta kompromissettepanekuteni, kuid see töö on väga raske mõnikord on äh, väikesed äh, lühikesed versioonid ja teinekord väga pikad tekstiversioonid. lühike versioon on iseenesest äh, hea, sest seda on lihtsam lugeda, kuid suures pikas versioonis on palju rohkem nüansse. väga hea, et siin käsitletakse VKE-de küsimust ja mitte ainult äh, selles suhtes, et mida tuleks teha VKE-de heaks, vaid hea on ka see, et tunnustatakse VKE-de tähtsust meie ühiskonnas. Nad äh, annavad väga palju töökohti. nii et ähm, selles raportis ei käsitleta VKE-sid lihtsalt selleks, et oleks neid korraks äh, nimetatud, vaid räägitakse sellest, et VKE-d peavad saama oma tööd teha ja luua uusi töökohti ja et neile tuleb anda uus struktuur enamik muudatusettepanekuid räägib ka sellest, et meil on vaja võidelda liiga madala palgatasemega. ei saa võistelda selle nimel, et kes suudab luua kõige madalama palgaga uue töökoha. igaühel, kes töötab, peab olema vähemalt miinimumpalk. sest kui inimene teenib liiga vähe raha, siis ei ole tal võimalik endale lubada mingeid sotsiaalteenuseid ning äh, ka riik loomulikult ilma rahata ei saa üles ehitada sotsiaalhoolde, sotsiaalhoolekandeteenuseid. nii et äh, kui me loome uusi töökohti, siis tuleb luua selline süsteem, mis tõesti ka toimib. kahe tuhande kahekümnes aasta ja selle aastaga seotud strateegia on meile kõigile tähtis, nagu on rõhutanud ka kõik ähm, sõnavõtjad. muudatusettepanek sada nelikümmend seitse, siin räägitakse headest töötavadest. Saksamaal räägitakse räägitakse palju headest töötajatest, räägitakse vähem headest töötavadest ja tuleb aru saada, et me peame käituma paindlikult. inimestel peavad olema paindlikud töötingimused, kuid paindlikkuse kasutamiseks on vaja ka turvatunnet. ja kõiki neid äh, asju on raportis väga põhjalikult käsitletud. siis on veel sada nelikümmend kaheksa, millega ma olen samuti väga rahul Teil on õigus, kui te siin räägite sellest, et VKE-sid tuleks käsitleda palju põhjalikumalt ja tuleb mõelda ja rääkida rohkem ka sellest, kuidas inimene saab omandada väljaõppe töökohal. tuleb tagada, et kutsealane koolitus on inimestele kättesaadav et inimesed võivad kasutada erinevaid ümberõppevõimalusi, kui nad soovivad vahetada töökohta, praegu on see olemas näiteks avalikus sektoris, kuid mitte erasektoris, sada nelikümmend üheksa, sada viiskümmend räägivad Euroopa Sotsiaalfondist ja sellest, kuidas sealt fondidest raha saamist lihtsustada. Euroopa Sotsiaalfond tõesti jõuab rohujuure tasandile see on üks väheseid fonde, mis üldse jõuab sellele tasandile. kui küsitakse, mida tehakse Euroopa Sotsiaalfondi rahaga, siis võib selgelt vastata, et Euroopa Sotsiaalfond annab Euroopale lisaväärtust. sada viiskümmend kaks, sellega olen samuti väga rahul ma olen kindel, et selle muudatusettepaneku võib vastu võtta ning härra Ööri selle kindlasti sisse jätab. siis me rääkisime ka rohelistest töökohtadest. rohelised teavad, mis on rohelised töökohad, tegelikult äh, kõik ilmselt teavad, sest me oleme sellest juba pikka aega rääkinud. kõik on äh, tema, äh, debatis osalenud ning loomulikult pooldavad rohelisi töökohti ka kristlikud demokraadid, mina jätaksin selle väljendi küll alles. ka mina ei arva, et kindlasti peab olema roheline, kui tahetakse olla hea eurooplane kuid rohelised töökohad on head töökohad. ja kui proua Schröder tahab endale rohelise äh, kübara pähe panna ja olla seetõttu kõige rohelisem, siis ta võib seda teha, kuid ikkagi roheliste töökohtade mainimine selles, selles tekstis kahtlemata on asjakohane, nii et see on hea raport. suur aitäh teile ja loodetavasti järgmisel nädalal on äh, tekst juba lõplik ja siis on võimalik hakata poliitilistel fraktsioonidel ja variraportööridel äh, seda teksti omavahel klapitama, aitäh! härra Ferkas, suur tänu teile, aitäh härra Ürile! tahtsin kiiresti vastata küsimusele, mille ta esitas muudatusettepanekute ulatuse kohta, kus ma korduvalt räägin sotsiaalsest majandusest ning räägin ka ähm, vabakutselistest töötajatest. ma tahtsin öelda, et praegu on, on õige hetk meenutada Euroopa Parlamendi soovitusi ning samuti ka seda olukorda, mis äh, valitseb Euroopas, sest äh, väga suur osa meie töökohtadest äh, on tegelikult siis tegu inimestega, kes ise endale tööd annavad. tegu on suure inimkapitaliga nii et äh, igasugused äh, tööhõivemeetodid peavad saama valitsuse poolt äh, toetust ja abi. oleme rääkinud ärivaimust. kas see, see on ärivaim, kui inimene on piisavalt julge, et ise endale töökoha teeb ja, ja garanteerib töö ja leiva endale ja oma lastele, mis loomulikult on ja in need inimesed ei otsi ju, et keegi teine neile töökohta otsib. Nad äh, üritavad ise hakkama saama. see tähendab võib-olla ka seda, et ta toob teatud, nad toovad teatud teenused ja mm, toimingud kodanikele lähemale. mina arvan, et igasugused äh, töö, äh, see, igasugused tööliigid, ameti liigid, töökohad vajavad respekti ja toetust. ning see on mingis mõttes ju sotsiaalse majanduse osa. väga paljud inimesed loovad ise endale töökoha, selliseid inimesi on Euroopas miljoneid. ja tegu on, tegu sellise ringiga Euroopas, kus väärita, vääristatakse, väär-, antakse tõeline väärt, väärtustatakse tööd ja tööhõivet. tegu on inimestega, kes on väga majanduslikult efektiivsed ja kes, kelle tegevus on tõeliselt toetust väärt. proua Linn. Um, ma tänan. häbilugu, et see on nüüd konsult-, projekteerimisfaasis ja me ei saa niivõrd tugevalt mõjutada tööhõive suuniseid, kui me tahaksime, sest nüüd on tegemist konsulteerimismenetlusega. aga kui te vaatate muudatusettepanekuid, minu muudatusettepanekud puudutavad viiskümmend üks, kuuskümmend kaks vaesust ja diskrimineerimise vastased meetod, üheksakümmend üheksas muudatusettepanek ja sada nelikümmend üheksa on muudatusettepanek, kus ma põhjalikult räägin VKE-dest ja ettevõtjatest. tähtis on tagada, et me ei jäta ka välja eakaid, vanureid. ma alati üritan nad sisse saada teksti, aga jah, ma olen nõus, et ka rohelised töökohad peavad teksti minema ma räägin kogu aeg diskrimiseerimise vastasusest, aga ma arvan ka, et rohelised töökohad peavad tekstis kajastuma. ja nüüd see kutseharidus sada nelikümmend üks minu arvates on ka tähtis muudatusettepanek, aga ma rohkem ei peatuks sellel, arutame veel kompromisse. Muito obrigada, senhora president. ma tänan, proua esimees. Te teate, et ma olen töötanud nende suunistega juba pikka aega ja tegemist on väga suure mahuka tööga. aga tihtipeale on need Euroopa Komisjoni ettepanekud on üsna nõrgad, haprakesed ja äh, seal on suured lüngad ja me oleme sellest rääkinud ikka ja jälle, kui me oleme käsitlenud soolist võrdõiguslikkust, naiste õigusi, sotsiaalset aspekti ja makromajanduspoliitikates toimuvaid muudatusi. ja, ja makromajanduses toimub tegelikult ongi ju vaesuse ja tööpuuduse peapõhjus ja et meil on vaja palju rohkem tööd teha selleks, et olukord paraneks. nüüd tuginedes sellele, mida ütles proua Linn, me ainult anname soovitusi anda ja lõppkokkuvõttes on Euroopa Komisjon see, kellel käes on viimane sõna. sest nii näeb ette konsulteerimisprotsess ja loomulikult seetõttu on meie raportööril väga raske oma tööd teha, aga meil on vaja ka jalgad, jalg maha panna ja oma äh, seisukohad kuuldavale tuua. ma arvan, et meil on vaja rahutada, rõhutada ka seda, mida ütles kolleeg Kornilissen ja meil on vaja ka äh, arvesse võtta seda, mida Naiskomisjon on välja pakkunud. meil on vaja minna kaugemale naiste õiguse horisontaalsest kaitsmisest, tõesti, see mainstreaming on kõikides äh, poliitikates aktuaalne. see on selline horisontaalne lähenemisviis naiste õiguste kaitseks, aga peale selle meil on vaja käsitleda sotsiaalset aspekti tervikuna. ja võib-olla tuleks tulevikus teha palju tugevamaid ettepanekuid, minu fraktsioon igatahes kavandab seda, nimelt, et tegevuspoliitikaid on vaja muuta. me võime arutada Lissaboni lepingu artiklit üheksa muidugi. mõned üt-, kutsuvad seda eh, aluslepingu horisontaalseks sotsiaalseks klausliks. ja kui see nii oleks, siis te kardan küll, et enamus Euroopa Liidu makromajanduslikust poliitikast oleks vastuolus äh, aluslepinguga, sest tegelikult põhjustab see makromajanduslik poliitika rohkem ebavõrdsust, vaesust, tööpuudust ja artikkel üheksa ei tohiks seda tegelikult lubada. härra Händel ja siis äh, proua Blum. presidentin, ich äh, schätze sehr, was der Berichterstatter bis ma tänan, proua esimees. ma hindan kõrgelt seda tööd, mida raportöör on teinud ja ma ei mõista öö, neid muudatusepanekuid, mis kritiseerisid seda raportit, aga samas see näitab, kuivõrd tähtsaks peetakse tööhõive suuniseid ja ma teen siin mõned ettepanekud, mis võiks võtta sisse kompromissi. kõigepealt selle raportiga on suurepärane võimalus juhtida tähelepanu sellele, et paindlik tööhõive annab eh, inimestele rohkem õigusi. Nendele, kes sellistel paindlikel töökohtadel eh, töötavad. mida paindlikum eh, töö on, seda selgemalt tuleb ka rõhutada õigusi, mis töötajatel sellega seoses on. teine asi meie tahame töökohtade töökvaliteeti tõsta ja niimoodi suurendada kindlustunnet ja kaasatust, ametiühingud panevad sellele väga suurt rõhku ning läbirääkimistel raportööriga ja variraportööridega me tahaksime just seda rõhutada. nüüd kolmas märkus. komisjoni raportis räägitakse tihtipeale Äh, äh, praktilisi koolitusmeetodeid, pannakse rõhku sellisele kasutatavusele. Äh, aga tähtis on, et silmas pidada haridust laiemalt. sest selline laiem haridus annab just võimaluse töökohti paremini leida, aga me tuleme selle juurde veel tagasi. viimasena saab sõna proua Plõmm. kas keegi veel soovib sõna? Ei. Problem. E siis ma veel lisan. Președinte, și eu vreau să-i mulțumesc domnului Suur tänu teile. Ma sooviksin omakorda tänada härra Örit tema koostöö eest. Ma olen täiesti nõus äh, proua Linniga. Väga kahju, et äh, meid, meiega ainult konsulteeritakse, kuid ma loodan, et tänu muudatusettepanekutele ettepanekutele ja parandustele, mis me sisse viime, need suunised muutuvad oluliseks faktoriks pisut kaasavama tööturu leidmiseks Euroopasse. ma esitasin oma poolt mitmeid muudatusettepanekuid ning rõhutasin sealjuures seda, et liikmesriigid kes äh, neid, neist suunistest kinni peavad. ma olen Rumeeniast juba rääkinud. ühesõnaga rõhutasin seda, et naisi, äh, naised peaks olema paremini esindatud tööturul, samuti ka noored. mul on väga hea meel selle üle, et te rääkisite vajadusest integreeritud äh, poliitikate osas, selles, mis puudutab vähemusi, siin eriti pean silmas rommasid ja samuti paluksin teil arvesse võtta seda, et meil on vaja selget poliitikat selleks, et võidelda mustalt töötamise vastu ning samuti selleks, et ähm, kriisis majandust toibutada, mis tekitab suuri probleeme Euroopa tööhõiveturul. ma samuti mainisin poliitikat, mille eesmärgiks on kombineerida töö ja pereelu. ning samuti tuleb toetada aktiivset vananemist, võrdseid võimalusi, võrdset palka, noorte kaasamist, samuti immigrantide ja puuetega inimeste teiste haavatavamate gruppide eh, kaasamist tööturule. teen teile ettepaneku eh, nagu selle kohta ta mõtleks, kuidas toetada ühe vanemaga peresid, sest praegusel kriisi ajal need naised kes, kes eh, moodustavad üheksakümmend protsenti Ehm, üksikvanematest eh, on suuremas vallandamisohus. tänan väga ja loodan, et me suudame leida võimalikult head lahendused selleks, et, eh, et eh, Euroopa tööhõiveturgu parandada järgmise kümne aasta jooksul. mina sooviksin samuti tänada raportööri. sooviksin öelda. ja seda, mida me juba esimesel mõttevahetusel arutasime. raportööri mõte kaks su suunist kokku viia oli äh,, alusmõte oli ühtsuspoliitika. siin ei ole tegu mitte ainult siiski äh, suuniste vastuvõtmisega kui oleks tegu ühtsuspoliitikaga, siis tähendaks see eh, ühtsustamist Euroopa territooriumi tasandil. tegu, eh, see üks asi puudutab siis Euroopa vahendite kasutamist ja teine suunised on aga need, mis soovitavad eh, liikmesriikidele, kuidas nad oma eelarvet kasutada peaksid. ning äh, ei ole ühtsustada küll ühtsusfondi toetuste jagamisega, nii et minu meelest ähm, on asi pisut teistmoodi. ma saan aru raportöörist, kes räägib kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast ja nii edasi. see on oluline punkt. kui tegu on struktuurifondidega, siis äh, on see samuti väga oluline, kuid eh, kuidas seda suunada tööhõive eh, suunistesse, siis ma ei saa aru, kuidas on võimalik tööhõive suuniseid eh, parandada. minu meelest on tegu vastuoluga. ning äh, me oleme, me kohtusime ka nõukogust äh, sellega, äh, selle küsimusega tegeleva töörühmaga, me peaksime nendega veel kohtuma, enne kui me raporti vastu võtsime. ma sain aru, et äh, vähemalt ühes osas ollakse nad valmis, on nad valmis aktsepteerima meie muudatus, meie, meie raportööri ettepanekut, nimelt see puudutas siis üheksakümne protsendi noorte suunamise kas tööjõuturule või äh, siis äh, õppima. see on väga oluline, et ollakse valmis Euroopa Parlamendi poolt vähemalt mõned muudatusettepanekud vastu võtma. kui te kompromissi valmis teete, kuna meil nõukoguga sellised võimalused on praegusel hetkel olemas, siis on hea, kui me saame keskenduda realistlikele ja kasulikele ettepanekutele, et me saaks äh, kokkuleppele jõuda nõukoguga, see ei osutu kindlasti lihtsaks ja ma kardan, et äh, nõukogu töögrupis muutuvad asjad veelgi keerulisemaks, sest äh, kirjad, kirjades öeldakse meile, et nad teevad, mis nad tahavad ja otsused langetatakse nõukogu alles pärast seda, kui parlament omapoolse arvamuse saadab. ja tegelikult asjad arenevad edasi ilma, et parlament arvamuse esitaks. mina arvan, et peaksime siiski välja pakkuma mõned mõtted, mille osas me kokku suudame leppida ja mis äh, tugevdaks meie seisukohti läbirääkimiste käigus ja nüüd saab sõna raportöör. Eh eh, aitäh suur aitäh, proua esinaine! ja ma soovin tänada ka kõiki kolleege nende märkuste eest. veel kord veendun ma selles, et me kindlasti jõuame kompromissideni, kuid lubage mul ikkagi öelda paari asja. siin räägitakse sellest, kuidas mõõta vaesust pärast seda, kui esitati komisjoni ettepanek, peab äh, muidugi nõukogu, pidi nõukogu muidugi hakkama arvutama, kuidas vaesust siis äh, mõõta. ja meie peame ka selle läbi mõtlema nii et kui liikmesriigid ise on jõudnud omavahelisele kokkuleppele, siis on meil võimalik nende kokkulepet oma töös arvestada ja me peame teadma, kuidas seda teha. proua Kornelissenile ütleksin ma, et loomulikult toetan ma rohelisi töökohti ja on väga hea, et kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias antakse neile töökohtadele väga väljapaistev koht. aga kui me räägime juhistest, siis juhised peavad juhatama, nad peavad juhatama teatud suunas ja need juhised peavad olema loetavad ja arusaadavad, nii et neid saaks ka järgida. me ei soovi kirjutada teksti, mille mõistmine kujuneb väga keeruliseks nii et eh, ma tahaksin öelda, et eh, muudatusettepanekutes tuleb esile erinevaid eh, ideid ja neile tulekski keskenduda. kui me oleme kokku leppinud kontseptsioonides, ideedes, siis on juba lihtsam leida sobivat sõnastust. minu meelest on siin olemas teatud lähenemine, me rääkisime VKE-dest ja rohelistest töökohtadest ja kõikide nende asjadega, mida öeldi, olen ma põhimõtteliselt nõus. sada nelikümmend neli oli näiteks muudatusettepanek, millest palju räägiti, ma olen sellega nõus, ma leian, et siin rõhutatakse elementi, mida rõhutan ka mina ja et ähm, kindlasti on meil võimalik jõuda sobiva kompromissini. nüüd äh, tulles tagasi Alejandro märkusteni, siis ma toetan FIE-sid. ma toetan äh, seda, et äh, ka FIE-dest vähemalt teatud määral räägitaks, aga mida tähendab täpselt kollektiivne FIE-ndus, sellest ma ei saa aru kas need on inimesed, keda kuskil kollektiivis sunnitakse kõiki FIE-deks hakkama või me, või me räägime tegelikult hoopis nendest, kes ei ole FIE-d, kes tegelikult on palgatöötajad, aga kes mingil põhjusel peavad näitama, et ka nemad on FIE-d, nii-öelda variFIE-d nii et äh, siin on küsimusi, mida tuleb veel selgitada kui me räägime sellest, et FIE-d tulevad kokku ja moodustavad mingi esinduse, siis on võib-olla teine asi, aga kui me ütleme kollektiivne FIE-ndus, siis see nagu ei tähenda midagi. aga ma olen kindel, et me jõuame omavahel kokkuleppele. kui te arvate, et FIE-d peaksid moodustama kooperatiivi või mingisuguse koosluse, siis sellega ma võin nõus olla, see on ju positiivne. ja ma arvan, et me saavutame edu. siis äh, kaitstud paindlikkus kaitstud paindlikkus on hea kontseptsioon, kuid ma ei tea täpselt, kuidas seda tõlgendada. kui ma kuulan härra Händelit, siis võin ma temaga nõustuda, aga kui, kui te ütlete, et kaitstud paindlikkus tähendab ennekõike häid töökohti, siis võib-olla oleks vaja paremat sõnastust, sest mõtte vastu ei ole mul ju midagi. esinaine ise rääkis sidususest ja tõi välja ühe tõsisema probleemi Teil on õigus, proua esineja, tegemist on suure väljakutsega. minu meelest on ohtlik rääkida sellest, et jõustub kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ning et on vaja juhiseid, kuid mitte rääkida samas finantsperspektiivide alasest debatist, sest niimoodi tuleb välja, et meil on küll väga ambitsioonikad eesmärgid, aga puudub arusaam sellest, kuidas neid rahastatakse ühtekuuluvuspoliitikat tuleb uuesti arutada ja ilmselt tuleb see poliitika ümber kujundada siis, kui me teame, kuidas seda rahastatakse. ja me peaksime rohkem rääkima instrumentidest, mis on meile kättesaadavad ja millises suunas me soovime liikuda. meil on vaja kõikehõlmavat ja jätkusuutlikku tööhõivet, see on väga tähtis küsimus. ja tööhõivepoliitika seisukohast on, on see väga oluline on väga oluline see õigesti defineerida. kui me räägime majandusjuhistest ja püüame oma seisukohta lähendada nõukogu omale, siis peame me endalt küsima, kas me jätame need kontseptsioonid alles, kas me tõstame need ümber. sest me peame kindlasti suutma ähm, leida ka ressursid oma eesmärkide täitmiseks. ja see on üks kõrgemaid prioriteete. ja peale selle, kui me vaatame tööhõivepoliitikat, siis peame me lähemalt vaatama neid piirkondi, mis on vähem arenenud. ühtekuuluvuspoliitika eesmärk oli ikkagi aidata mahajäänud regioone. aga me me ei tohiks äh, tegeleda lihtsalt sellega, et mõni linnaväljak vuntsitakse üles, vaid me peaksime looma uusi tõelisi töökohti ja aitama kaasa arengupoliitikale. me võime arvestada sellega, et kindlasti on vaja ühtekuuluvuspoliitikaga veel palju töötada. ja ma ei ütle, et me peaksime kiirustama ja selle kohe sisse arvama, vaid ma ütlen pigem, et ehk me jõuame kompromissini. mina olen omalt poolt valmis selle tekstiga edasi töötama, teen seda järgmiste nädalate jooksul. ja kolleegidele pakun ma järgmisel nädalal välja erinevaid ähm, aegu ja püüan kokku panna kava selle kohta, kellega me võime kokku saada, ehk me töötame väikestes rühmades ja siis me saavutame kindlasti ka edu. järgmisel nädalal püüan ma selle töö suures joones lõpuni teha, sest ma arvestan ju ka sellega, et dokument on vaja ära tõlkida. ja poliitilistel fraktsioonidel peab olema piisavalt aega muudatusettepanekute ja kompromisside läbirääkimiseks ja see tähendab seda, et sõnastus tuleb kiiresti valmis teha ja siis ehk leiame me ka vajaliku toetuse nende kompromisside vastuvõtmiseks. ma arvan, et järgmisel nädalal tuleb meil töötada kompromisside sõnastusega, aitäh! Äh. suur tänu! mis puudutab ajakava, siis äh, igal juhul me hääletame seda kolmeteistkümnendal ja neljateistkümnendal juulil. võib-olla on võimalus eh, paremini organiseerida need kaks päeva, kui me soovime neid võimalusi, mida pakub meile Belgia eesistumine selleks, et kolmepoolseid läbirääkimisi pidada enne suvepuhkuse algust, siis võttes arvesse kõike seda ja teie koostööd, siis on võib-olla võimalik eh, võimalikult optimaalselt oma ajakavaga tegutseda, kuid igatahes hääletamine toimub kolmeteistkümnendal ja neljateistkümnendal juulil ja see tähendab seda, et meil on aega ka muudatusettepanekud üle vaadata. selle päevakorrapunktiga me oleme nüüd lõpetanud. nagu ma ütlesin teile kahjuks OCD esindajad, kes pidid, soovisid eh, meile esitada kohaliku tööhõive edendamist, ei saa kahjuks siia tulla see tähendab seda, et me, me tegeleme selle küsimusega kolm septembris ja meie komisjon jätkab oma tööd kolmeteistkümnendal ja neljateistkümnendal juulil. tänan ja head päeva jätku!